ja nimekiri äh, selle kohta avaldatakse selle istungi protokollis äh, ja kui vastuväideid selle kohta ei esitata, on vastavad ametisse nimetused, äh, nimetamised ka kinnitatud ja nüüd liigume me edasi päevakorra järgneva punkti juurde, milleks on komisjoni